vahel härra Tomtšaki neljas avaldus tagasi lükata. õiguskomisjon oma üheteistkümnenda ja kaheteistkümnenda veebruari kahe tuhande üheksanda aasta koosolekul kontrollis liikmete Berger, Kirita, Fimeru, Manole, Matula, Natsare, Siidonen, Antohi ja Tantšila mandaati ja teeb ettepaneku vastavalt artiklile kolm lõikele kolm kodukorras need mandaadid äh, õiguspäraseks kuulutada. kas keegi on selle vastu, ei ole, siis on need mandaadid kinnitatud. põhiõiguse küsimustega tegelev komisjon vastaval, äh, tegeles kodukord-.